see tugines ometi väga objektiivsetel indikaatoritel. kuigi me nüüd ei aruta siin laienemisteemat äh, Põhja-Makedoonia ja Albaania puhul, homme toimub hääletus, aga Schengeni osas ma toetan Horvaatia, Bulgaaria, Rumeenia kaasamist siis, kui Schengen on selleks valmis ja ka siis, kui Horvaatia on täitnud kõik tehnilised ja õiguslikud tingimused eriti kui me räägime pagulaste tagasipöördumisest ja sellest, kuidas neid koheldakse piiril Horvaatia ja Bosnia-Hertsegiina vahel. nüüd härra Borkja. suur aitäh, lugupeetud president äh, äh ülemkogu äh, on äh, tegelenud nüüd selle laienemisprotsessiga ja me oleme nüüd mm, tea-, teada saanud, et nad panid pidurit, ei tea, kas see on sellepärast, et liiga paljud albaanlased paluvad äh, asüüli Prantsusmaal või on põhjus mille, milleski muus. ühest küljest ähm, ignoreeritakse äh, edusamme, teisest küljest äh, Äh, tegeletakse riikide probleemidega, Albaania puhul ei tohi unustada, et see riik äh, on äh, erinevate organisatsioonide liige kui me räägime Põhja-Makedooniast, siis ma lõpetan, lugupeetud president, me peame võtma arvesse ka Vene ja äh, Hiina mõjudega Balkani piirkonnas, kui me räägime sinnasuunalisest laienemisest. One minute, Mr Aleksandrov. härra Aleksandrov, Jordanov, üks minut. suur tänu, president. Prantsusmaa ei ole riik, mis teeks vigu lihtsalt äh, niisama, lihtsalt hooletusest. Prantsusmaa on riik, mis eeldatavasti teab, mida ta teeb. kuid tundub, et äh, see Prantsusmaa otsus on Venemaa huvides Balkani riikides ja nagu me teame, on Venemaa selle vastu, et toimuks Euroopa ja Atlandi ülene integratsioon või et liituksid Lääne-Balkani riigid. me teame, et Venemaa on hübriidsõda pidanud. see on Macroni poolt suur viga ja tulemusena toimuvad ennetähtaegsed valimised Põhja-Makedoonias. kuid siiski me ei tohiks oodata nende valimiste tulemust ega peaks kema ka me ootama Zagrebi tippkohtumist, sest äh, siis ütleb president Macron, ootame ära ja vaatame, mis äh, toimub uue Makedoonia valitsusega ja mis viib kokkuvõttes meid ohtlikku poliitilisse spiraali. mina soovitaksin äh, Pariisil mitte täita Belgradi ja Moskva huve. härra Benifei. suur aitäh, lugupeetud president, ma olen veendunud, et äh, läbirääkimiste lõpp, äh, mille pani ülemkogu äh, paika Albaania ja Põhja-Makedoonia osas, on olnud suureks, suur viga mm, Need riigid teevad tõsist tööd praegusel hetkel liikumaks Euroopa suunas nagu kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta Prespa lepingu kontekstis me oleme näinud, nad teevad tööd sellepärast, et, et vastata, või selleks, et vastata Euroopa Liidu poolt paika pandud nõuetele viimastel aastatel on tehtud samme, edasiminekuid ja neid tuleb võtta tõsiselt. ja kodanikud vaatavad suure usaldusega selliste läbirääkimiste poole. ja kindlasti tuleb Euroopa Liidu reformida, praegu ta ei toimi väga hästi, me peame tõesti äh, institutsioonide toimimisviisi muutma, äh, kuid see ei saa olla õigustuseks kõige blokeerimisele. me peame tegutsema selleks, et äh, töötada välja tõsisemalt võetav ja mm, robustsem Euroopa Liit, aitäh. härra Telli, üks minut suur aitäh, lugupeetud volinik, lugupeetud äh, proua minister. see, äh, mida eelmisel nädalal ülemkogus äh, tehti, on kaasa toonud selle, et Euroopa Liit on laienemispoliitika kontekstis oma usaldusväärsuse ära rikkunud Lääne-Balkani riigid, nende, nendelt me nõuame reforme, aga oma lubadusi me jällegi teisest küljest ei täida me peame äh, mõistma, äh, et äh, riikidevahelised suhted ei ole ühesuunaline tee. oleks väga hea, kui Euroopa Liidu riigipead ja valitsusjuhid mõistaksid, et Euroopa Liit ei ole mitte ainult tugevamal positsioonil, meie oleme ka omalt poolt huvitatud sellest, et need riigid liituksid ja ebaõiglane oleks see, et me mm, eeldame, et need Lääne-Balkani riigid kannatlikult ootavad senikaua, kuni Euroopa jõuab üksmeelele. Euroopa Komisjon peab sellele küsimusele leidma sellise lahenduse, mis oleks kõigile vastuvõetav, aitäh. Mikser, one minute. härra Mikser üheks minutiks. tänane president, nõukogu otsus mitte avada kõnelusi Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga on väga kahetsusväärne ja lausa vale palju on juba räägitud Euroopa Liidu usaldusväärsusest. kuidas see võiks destabiliseerida kogu piirkonda, mitte ainult neid riike, eriti häbiväärne on asjaolu, et keeldumise taga oli sisepoliitilised kaalutlused või küsitluste tulemused ühes konkreetses liikmesriigis, see ei olnud äh, kandidaatide poolt mingit tegemata jätmise tulemus, pigem vastupidi. Põhja-Makedoonia liidrid on üles näidanud märkimisväärset äh, vaprust ja võtnud poliitilisi riske. ma arvan, et nõukogu eelmise nädala ost-, otsus läheb vastu terve ja vaba Euroopa mõtte vastu. me peame mõtle, mõtlema järele, enne kui pöördumatut kahju tehakse meie ühistele julgeolekuhuvidele. proua Kukalari, üks minut. suur tänu, president, president Macron tuli siia täiskogu saali rohkem kui kaks aastat tagasi ja ütles, mida ta arvab Euroopa demokraatiast, ütles, et see oli meie kõige parem võimalus. ta ütleb, ütles, et äh, me peame tingimata minema mööda Euroopa teed ja olin temaga nõus ja seepärast on eriti kahetsusväärne, et ta pani veto läbirääkimiste alustamisele Põhja-Makedoonia, Makedoonia Albaaniaga. see seab küsimärgi alla kogu laienemisprotsessi. laienemisprotsess on olnud äärmiselt äh, kasulik vahend selleks, et kaitstakse inimõigusi ja võetakse ette demokraatlikke reforme. meil on tegemist äh, riikidega, kes soovivad demokraatiat tugevdada, peaksime neid julgustama, sest kui Euroopa Liit eh, ei ole, ei tegutse siis eh, Venemaa, Türgi, Saudi-Araabia tegutsevad tema asemel. me tahame ühtset Euroopat idas ja läänes ning eh, Euroopa Komisjon peab midagi ette võtma praegu ja kohe. sellega on kõnelejate nimekiri ammendunud ja läheme vaba mikrofoni juurde, olen saanud kolmteist sõnavõtusoovi, kuid arvestades asjaolu, et oleme ajakavast päris palju maha jäänud, ei saa ma neile kõikidele paraku vastu tulla ja annan sõna ühele liikmele igast fraktsioonist ja annan prioriteedi nendele, kes ei ole seni sõna saanud ja kes on istunud siin kogu arutelu ajal. härra Pospišil. suur tänu, president, mul on väga hea meel, et enamus kolleege siin on väljendanud selget seisukohta et nõukogu, ülemkogu otsus on vale. me oleme korduvalt öelnud, et me peame integreerima Lääne-Balkani riigid, igasugused muud otsused on viga, sest see viib ainult selleni, et suureneb Venemaa mõju selles piirkonnas, nagu ka kolleegid on öelnud, ning Euroopa Liit nõrgeneb. mida peame ütlema nendele riikide kodanikele, sest me põhimõtteliselt oleme nad heitnud üle parda. proua Vol-, me oleme volinikuga palju kordi arutanud, et äh, Euroopa Liidu huvides oleks jätkata liitumisläbirääkimisi ning äh, oli skeptilisi kolleege, äh, nendele ütlen, et see on alles algus, see on alles läbirääkimiste alustamine, see ei ole liitumine ise, see võib võtta aastaid, kuid vähemalt annab see võimaluse nendele riikidele, et nad ühel päeval võivad liituda Euroopa Liiduga ning va-, hinnakem see üle ja avaldagem survet Macronile, see on Euroopa Liidu huvide vastu. proua Vood uh,. suur tänu, president. Lääne-Balkani sõbrana ei ole mul mingit kahtlust, et Albaania ja Põhja-Makedoonia lõpuks ühinevad Euroopa Liiduga. tõepoolest on nad astunud olulisi edukaid samme, et saada liikmeks ja hiljutine sabotaaži juhtum Prantsusmaa, Taani ja Hollandi poolt nõukogus on kahetsusväärne. Äh, paljudel viis, paljudel viisidel Albaania ja Põhja-Makedoonia on ette jõudnud mõnedest liikmesriikidest, näiteks mõlemad on ratifitseerinud Istanbuli konventsiooni. minu koduriik Ühendkuningriik aga veab jalgu järele ning Bulgaaria üritab kõrvale hiilida. ma kutsun nõukogu üles võtma see tagasi päevakorda ja anda luba läbirääkimiste alustamiseks Euroopa Liidu kuvandit äh, mõjutab see kogu Lääne-Balkani piirkonnas ja kõikjal Euroopa Liidus, kui me ei näita üles poliitilist äh, ausust ja avatust, ma olen veendunud, et Lääne-Balkani riikide tulevik on Euroopas ja Euroopa tulevik on ühtsuses Lääne-Balkani riikidega. Mr Austrevitšus. härra Austrevitšus. president, volinik, kolleegid. meie lubad-, kas meie lubadus oli vaba ühtne Euroopa ja tundub, et laienemine oli parim variant, kuidas julgustada naaberriike selleks, et nad viiksid läbi demokraatlikke reforme, toetaksid turumajandust ja parandaksid kodanike heaolu. ja kõige olulisem, et nad saavutaksid regionaalse koostöö ja stabiilsuse tegevuskavad ja partnerluskokkulepped, meil on ranged kriteeriumid naabritele, kuid oleme kuidagi unustanud äh, oma pool, omapoolset tööd teha, see on, seda ei saa õigustada, kandidaatriigid ei ole võib-olla valmis täna liituma, kuid me peame vaat-, nägema asju pikaajalises perspektiivis. me peame tasakaalustama nende riikide jõupingutusi nagu Venemaa kes teevad luksuslikke ettepanekuid ja pakuvad lühiajalist kasu, kuid laienemisperspektiiv pakub kõrgeimat võimalikku e-, elukvaliteeti, põhivabadusi ja rahu. selleks, et seda saavutada, tuleb bürokraatlikud argumendid asendada äh, tervikliku laienemispoliitika nägemusega. proua von Komandabal suur aitäh, lugupeetud kolleegid. mida me nüüd viimasel ülemkogul nägime, oli tegelikult ajalooline viga. Albaania ja Põhja-Makedoonia äh, ees löödi uks jällegi kinni äh, ja äh, see ei ole lastuvaks löögiks mitte ainult nende riikide valitsusele, vaid esmajoones noortele seal riikides. Balkani riikide mm, noored on perspektiivid Äh, tundeta suureks pidanud kasvama, üles pidanud kasvama äh, ja äh, loodeti, et järgmist, järgmisel põlvkondal on tulevikuperspektiiv Euroopa-suunaline, kuid teatud kriteeriumid on juba täidetud, kuid sellele vaatamata läbirääkimisi ei avatud mm, ja eh, teised kindlasti ei oota väga kaua, eh, et neid lünki, eh, mis Euroopa Liit on nüüd jätnud sinna, täitma hakata Katar, Hiina, Saudi Araabia, Venemaa näiteks tegutsevad vägagi intensiivselt selleks, et teha koostööd selle piirkonnaga ja see ei ole kindlasti meie huvides, aitäh. härra Le Breton. tänan, härra president, mul on hea meel et nõukogu blokeeris Albaania ja Põhja-Makedoonia liitumisläbirääkimised. Albaania tõepoolest äh, on teadaolevalt äh, endeevilise korruptsiooni haardes, see mõjutab kogu ühiskonda. iga kolmas noor on tööta Maailmapanga andmetel. jah, äh, justiitsvaldkonna reform on läbiviimisel, kuid selle tulemused on väga murettekitavad. sõltumatu komisjon, mis koosneb rahvusvahelistest ekspertidest, on korrumpeerinud kohtunikud kõrvaldanud ja tulemus on see, et seitsmeteistkümnest ülemkohtu kohtunikust on jäänud alles kaks ja üheksast põhiseadusliku kohtu kohtunikust on, on alles jäänud üks. Need arvud näitavad, milline on korruptsiooni ulatus. tuleb tunnistada tõsiasja, Albaania ei vääri liitumist Euroopa Liiduga täna nagu Belgia ajaleht Le Soir kahekümne kaheksandal juunil kaks tuhat üksteist ütles, narkoriik, mis on äh, kaubitsejate mõjuvõimu all. härra Papadimulis. suur tänu, mõne tunni pärast Euroopa Parlament äh, valdava enamusega minu arvates võtab vastu ühise resolutsiooni, praktiliselt kõik fraktsioonid soovivad, et nõukogu parandaks otsekohe selle ajaloolise vea. me tervitame ajaloolist Prespessi kokkulepet ja parlamendi poolt saadame sõnumi Albaania ja Põhja-Makedoonia rahvale, ütlemaks, et Euroopa Liit ei ole autu ja teda võib usaldada. me saadame sõnumiga president Macronile, ütlemaks talle, et tema kõlav ei tuleb otsesel kohe parandada. et see ei ole Euroopa huvides, vaid teenib natsionalistide huve nagu Erdogan, Putin ja, ja kahjustab stabiilsust, sellepärast paremäärmused teda ka on teda toetanud. I register a request uh Te, ma olen saanud sinise kaardi küsimuse taotluse, kuid arvestades asjaolu, et me oleme ajakavast väga maas, siis ma äh, paraku lükkan selle taotluse tagasi. nüüd saab sõna volinik Haan komisjoni nimel suur aitäh, lugupeetud president. mina tahaksin omalt poolt kõiki saalis viibijaid kogu südamest tänada eh, selle laiapõhjalise toetuse eest mis puudutab seda teemat, äh, laienemisprotsessi ning ka seda, et mõlemad riigid, äh, Põhja-Makedoonia ja Albaania, äh, oleksid pidanud saama rohelise tule alustamaks liitumisläbirääkimistega. loomulikult me ei räägi sellest, et nad homme-ülehomme hakkavad nüüd Euroopa Liiduga kohe liituma. ei, me räägime siin tegelikult ju mitmeaastasest protsessist. Äh, aega äh, läheb aastaid, enne kui on võimalik usaldusväärsust üles ehitada, kuid seda on võimalik hävitada äh, vaid loetud minutite või tundidega. ning ma pean ütlema, et selle otsusega meie Euroopa Liiduna kaotasime suure osa äh, usaldusväärsusest äh,, mida me tegelikult üleilmselt kaitseme ja mille nimel me võitleme. ja see läks kaduma. ja äh, praegusel hetkel meie vahetus naabruses on väga palju erinevaid probleeme, vaadakem kas või, mis Liibanonis aset leiab, ma ei pea siin mainimagi Lähis-Ida probleeme, Tuneesia ja sealne poliitiline äh, olukord Alžeeria samamoodi ja ma võin ainult loota, et need, kes vastutavad praeguse olukorra tekke pärast, ei olnud otsuste tegemise hetkel teadlikud sellest, mida see kõik tähendab rahvusvahelisel tasandil ja Euroopa Liidu naabruspoliitikas me kaotasime siin suurel määral oma mõjuvõimu ja seda on väga keeruline jälle tagasi äh, võita. mina äh, püüan asju pigem vaadata positiivselt äh, ja mina olen valmis seetõttu erinevaid argumente, mis viimastel kuudel on mainitud, seoses sellega, miks äh, ei ole võimalik liitumisläbirääkimisi äh, alustada, ma tahan neid tõsiselt võtta. meile äh, tegelikult on siin kõlama jäänud sellised põhjendused, mis oleks justkui nagu ettekäänded pigem ja ja Prantsusmaalt äh, ja teistest riikidest olen ka kuulnud selliseid äh, põhjendusi, et enne järgmist äh, laienemist äh, tuleb läbi viia ähm, oma otsustustegemisprotsessi ja koostööreform, et seda on kõigepealt vaja läbi viia. jah, loomulikult ma mõistan ka seda, ma ähm, saan sellest aru, aga ma ei mõista seda, Mm, miks need protsessid enese järel aset äh, peavad leidma, tegelikult on täiesti võimalik, realistlik, pragmaatiline mm, ja teostatav äh, need protsessid paralleelselt läbi äh, viia. Need kestavad ju aastaid ja siin räägitakse süvendamisest ja öeldakse, et alles pärast seda on võimalik laienemisega tegeleda. aga see tähendab seda, et Äh, nendel riikidel ei ole enam lähitulevikus liitumisperspektiivi ja seetõttu me ei saagi reaalsest perspektiivist enam rääkidagi. lugupeetud daamid ja härrad, mina isiklikult ja minu teenistused äh, ja ma eeldan ka, et äh, minu ametijärglane teevad tööd selle nimel, et vaadata, milline on liitumisprotsessi metoodika, mitte keegi ei ole täiuslik, alati on võimalik olukorda ja asju parandada, aga palju sellest, mida ma siiani olen äh, kuulnud, on juba varasemalt olemas olnud äh, äh, õigusriiklus, võimalus ka liitumisrepi rääkimisi peatada vajaduse korral ja nii edasi. ühesõnaga, meie kavatseme kindlasti omalt poolt tegutseda äh, ja me äh, loodame, et ka teie omalt poolt äh, olete kaasatud sellesse tegevusse. ja lõpetuseks äh, tahaksin rääkida teile väikese loo aastal kaks tuhat kolmteist regionaalvolinikuna korraldasin Brüsselis ühe väikese seminari, kus osalesid ka Põhja-Iirimaa kodanikuühiskonna esindajad ja toona Äh, rääkis nad erinevatest äh, projektidest ja uuringutest äh, sellega seoses, kuidas Põhja-Iirimaal oli tegeletud leppimisprotsessiga ja üheksakümmend protsenti aastal kaks tuhat kolmteist seal osalenutest olid tegelikult endise Jugoslaavia riikide esindajad ja Äh, kui me räägime rahu, stabiilsusest ja õitsengust äh, Lääne-Balkani piirkonnas, äh, siis see on võimalik ainult Euroopa Liidu abil, nii et suur-suur aitäh selle selgesõnalise lootuskiire eest, mida ma täna siin kuulsin. ja me kindlasti tegeleme selle teemaga ja ma tahaksin Põhja Äh, Makedoonia äh, parlamendi presidendile kõige head soovida ja tahaksin äh, teda isiklikult tänada paljude algatuste eest, mis viimastel kuudel on käima lükatud selleks, et seda riiki Euroopa suunas avada. aitäh! suur tänu, volinik, ja nüüd saab sõna proua Tuppurainen nõukogu nimel, teil on sõna. president Põhja-Makedoonia parlamendi spiiker, Euroopa Parlamendi liikmed, tahan teid tänada selle arutelu eest ja kasutan ka võimalust ja tänan volinik Haani tema kestva panuse eest laienemisprotsessi. tänane arutelu on mind äh, täiendavalt veennud, et meie toetus Lääne-Balkani riikidele, meie toetus nende liitumisperspektiivile on tugev ja kestev ülemkogu avalduse valguses pöördutakse tagasi enne tipp, selle küsimuse juurde enne Sabraki tippkohtumist mais kaks tuhat kakskümmend, mis tähendab seda, et töö nõukogus jätkub. me ei lõpeta töötamist, tuletan aga meelde, et äh, kokkulepe alustada liitumisläbirääkimisi on alles esimene samm väga pikas protsessis. ja ükskõik, kui pettunud või frustreerunud ma isiklikult ka ei oleks, tahaksin öelda, et nüüd ei ole aeg rääkida sellest, mis juhtus eelmisel nädalal. ja ükskõik, kui väga me tahaksime seda teha, on mõttetu näpuga näidata, kedagi häbistada, sest nüüd peame liikuma edasi. peame astuma järgmisi samme. peame nüüd põhjalikult kaaluma läbi need järgmised sammud selleks, et olla edukad selles protsessis, mis igal juhul saab olema pikk ja nõudma palju tõsist tööd kõikidelt. meie eesistujamaana teeme nüüd kokkuvõtteid olukorrast ja siis liigume edasi. nii et äh, ma tahaksin jääda optimistiks ja vaadata lootusega tulevikku, aga ka realistlikult, mõeldes lähikuude väljavaadetele. austan täielikult äh, mõlema kandidaadi poolt tehtud tööd, Põhja-Makedoonia ja Albaania poolt tehtud tööd siiamaani. ja tahaksin neid julgustada jätkama samas vaimus, jätkama reformidega nende kodanike nimel. mis on hea neile, on hea ka Euroopale ja suur tänu selle arutelu eest, suur tänu teie tähelepanu eest. suur tänu. For... olen saanud seitse resolutsiooni ettepanekut selle arutelu kokkuvõtteks, mille on esitanud järgmised äh, fraktsioonid IDCR, e Rohelised, EFA, QNGL, Sotsiaaldemokraadid, Renew Europe ja Euroopa Rahvapartei. tahan teid tänada osalemast, tahan tänada volinik Haani, tahan tänada proua Tuppurainenit ja Põhja-Makedoonia Vabariigi parlamendi spiikerit, kes oli meiega sellel arutelul. arutelu on lõppenud, hääletus toimub homme. järgmine päevakorrapunkt on komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus olukorra kohta Iraagis eelkõige seoses noorte ja tudengite protestide vägivaldse mahasurumisega. enne kui ma avan arutelu, tahan öelda, et vaba mikrofoni ja sinise kaardi küsimuste jaoks on võimalik kasutada standardmenetlust või uut süsteemi, mis võimaldab elektrooniliselt ennast registreerida, seega kutsun teid üles alati kaasa kandma elektroonilist hääletuskaarti äh, alates praegusest hetkest saate ennast registreerida, ei pea ootama, ei pea ootama arutelu lõppu ja nende sõnadega arvestades, et oleme ajakavast maha jäänud, e, ei saa me võib-olla rahuldada kõiki vaba mikrofoni soove. arutelu avab proua Tuppurainen, kes räägib komisjoni asepresidendi ning liidu välisaste julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel teil on sõna. suur tänu, president, lugupeetud parlamendiliikmed. oktoobrikuu alguses protestid leidsid aset Bagdadis, levisid hiljem teistesse Iraagi osadesse, meeleavaldused äh, eskaleerusid vägivaldsetes kokkuvõtte, kokkupõrgeteks äh, korrakaitsjatega, sada inimest sai surma, tuhandeid oli haavatud internet äh, oli maas mitu päeva. on räägitud rünnakutest pressiagentuuride vastu, telekanalite vastu, aga ka tundmatud isikud on rünnanud meeleavaldajaid. Euroopa Liit ütles juba kolmandal oktoobril väga selgelt, et me eeldame, et julgeolekujõud oleks maksimaalselt vaos hoitud meeleavaldajate suhtes ja et nad kiirelt hakkaksid uurima sündmusi me saime julgust Iraagi kõrgematelt äh, esindajatelt, kes kinnitasid üles äh, oma pühendumust sõnavabaduse tagamisele kõikidele Iraagi kodanikele ning samuti pressivabaduse oluliseks pidamist. Iraagi rahva nõudmisi ei saa täita repressioonidega, neid tuleb kuulata ja nende küsimustega tuleb tõsiselt tegeleda. meeleavaldused algasid ilmselt spontaalselt noorte inimeste poolt, kes soovisid ligipääsu põhiteenustele, parematele võimalustele ning soovisid teha lõppu korruptsioonile. Nende soovid ja mured on legitiimsed ja neid ei tohiks alahinnata. noored kogu Lähis-Idas tulevad tänavatele tegelikult samade nõudmistega. samal ajal Iraagi ees olevad väljakutsed on unikaalsed on, riik on väljunud pikast konfliktist, see tähendab leppimine, ülesehitus on ees, kuid samuti tuleb täita inimeste ootused paremale tulevikule, parematele võimalustele kõikidele ja need ootused tuleb täita, kui Iraak soovib pikaajalist stabiilsust. usaldusväärne, tõhus, strukturaalne majandusreform ei, ei saa seda ei saa edasi lükata, korruptsiooniga tuleb tegeleda, see on oluline selleks, et riigi vastupanuvõimet tagada, et tagada institutsiooni toimimine ja tugev demokraatia. praegune valitsus on ambi-, ambitsioonika reformikavaga välja tulnud, seda tuleb nüüd kiiresti ellu rakendada. kõrge esindaja käis Bagdadis suvel ja pakkus juba siis toetust valitsuse reformikavadele ning äh, teenuste osutamisele Iraagi rah-, rahvale. Nende aastate jooksul oleme alati olnud Iraagi rahva poolel, oleme soovinud riiki üles ehitada, lepitada. kaks tuhat kaheksateist alguses Kuveidis äh, olime kaas-, kaaskorraldajad Iraagi ülesehitamise konverents, Iraagi taas ülesehitamise konverentsil ja nüüd oleme täitmas oma antud lubadusi. kolmsada miljonit on viimase kahesaja aasta jooksul eraldatud reformide toetamiseks ja töökohtade loomiseks, eriti just kõige nooremale põlvkonnale, just nendele, kes on olnud viimaste meeleavalduste esirinnas. viimastel aastatel oleme toetanud haiglaid ja ülikoole selleks, et Iraagi rahval võiks lõpuks olla normaalne elu. oleme töötanud koos Iraagi valitsusega selleks, et toetada siseriiklikku leppimist oleme, meil on tsiviilnõuandev missioon selleks, et äh, nõustada julgeolekujõude, selleks, et nad paremini austaksid peamisi inimõigusi ja põhivabadusi. me ei saa unustada, et Iraak on teinud suuri edusamme viimase kahe aasta jooksul. pärast Daeshi allasurumist äh, toimusid valimised aastal kaks tuhat kaheksateist, millele järgnes rahumeelne võimu üleandmine suhted keskvalitsuse ja Kurdistani regionaalse valitsuse vahel on samuti paranenud. meie, eurooplased, oleme alati öelnud, et me tahame aidata Iraagi rahvast, et nad äh, taastaksid rahu ja seda soovivad ka praegu iraaklased, nii et me oleme seal, oleme jätkuvalt nende kõrval, oleme Iraagi kõrval tema teel tugevama, kaasavama, õiglasema demokraatia suunas suur tänu, härra president. Thank you very much. suur tänu. me jätkame sõnavõttudega fraktsioonide nimel. enne kui me sellega alustame, ma palun kõnelejatel kinni pidada kõneajast, kuna me oleme ajaga vast maas. pooleteist minutiks saab sõna härra Kirtsus Rahvapartei nimel. suur tänu, on tekkinud kriis Iraani ja Saudi Araabia vahel, äh, rahutused Liibanonis, äh, sissetung Süürias ja teised arengud, mis rõhutavad, kui oluline on stabiilne Iraak selles keerulises äh, piirkonnas. Iraagi majanduslik taastumine pärast kahekümne aastast konflikti Äh, meil kohal olid isla-, islamiriigi esindajad kohal. riigi potentsiaal on suur. Äh, Iraak on juba OPEC-is teisel kohal suurim naftatootmine, kuus miljonit barrelit päevas ja majandusteadlased ennustavad kuue koma kolme protsendist majanduskasvu ja üle nelja protsendist aastal kaks tuhat kakskümmend. seetõttu me peaksime paluma Iraagi valitsusel ära kasutama riigi majanduslikku potentsiaali, et reageerida elanikkonna muredele, mis viisid viimasti nende meeleavaldus, valitsus kaotas kontrolli olukorra üle ja julgeolekujõudude tegevuse üle. me peaksime ähm, kasutama oma mõjuvõimu, et toetada kolmeteistpunktilise reformikava elluviimist, mille avaldas valitsus ja toetama ka sõltumatut uurimist, et välja selgitada, kes on süüdi rohkem kui saja meeleavaldaja surmas süüdi. tänan. suur tänu. kaheks minutiks proua Piiri Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni nimel, lugupeetud president, minister, kolleegid käesoleval kuul kümned tuhanded inimesed eh, tulid Iraagi Shia enamuse tänavatele. Need olid spontaansed meeleavaldused, protestijad ei olnud relvastatud, nad ei olnud mingil juhul julgeolekuohuks. kuid äh, ametivõimude poolt nende mahasurumine oli väga brutaalne, vähemalt sada kümme inimest tapeti äh,, tuhanded olid haavatud või saad vanglatesse äh,. paramilitaarsed rühmitused äh, tulistasid protestijate vastu äh, see on vastuvõetamatu inimõiguste rikkumine ja see tuleb hukka mõista. Äh, meeleavaldajate mure oli igati seaduslik ja kiireloomulikult ja need protestid on kestnud kuid, kakskümmend viis protsenti noortest on töötud, äh, põhilised teenused on viletsad, korruptsioon levib ja valitsuse poolse tegevus tekitab samuti muret, sest valitsus ei suuda tulemusi saavutada. protestid ei ole veel lõppenud, midagi ei ole veel lahendatud, vastupidi. kahekümne viies oktoober on valitsuse jaoks tähtaeg, et võtta vastutusele need, kes on süüdi tsiviilisikute tulistamises. sellel päeval inimesed lähevad jälle tänavatele. me ei saa võimaldada, et äh, elanike legitiimsetele äh, ootustele vastatakse vägivallaga. tegutsemine nõuab valitsust poliitilist julgust. Euroopa Liit ja tema äh, parlament on, seisab iraaklaste selja taha ja me oleme valmis abistama ka ametivõimusid, kui nad tegutsevad otsusekindlalt ja viivad läbi riigil majanduslikke sotsiaalseid reforme. me oleme valmis näitama, et Euroopa Liit on õiglane ja usaldusväärne partner selles piirkonnas. tänan suur tänu ja Renew Europe fraktsiooni nimel proua Al-Salani, äh, ma esinen rootsi keeles, kuid ma tahaksin araabia keeles kõigepealt iraaklasi tervitada. 109 personer dog inom loppet av fyra dagar och över 3500 sajad inimesed on eh, nelja päeva jooksul hukkunud, tuhanded inimesed on haavata saanud, inimesi on pähe tulistatud, kõik kõik, eh, kes relva omavad, eh, tulistavad selleks, et tappa. aga seda ainult sellepärast, et inimesed on tänavatele tulnud selleks, et nõuda õigusi. Ehm, Äh, nad tahavad äh, saada õigust haridusele selleks, et elada väär-, täisväärtuslikku äh, ja väärikat elu. peaminister algatas uurimise, aga sellest ei ole, sellest ei piisa valimisseadus ei toimi seal riigis, äh, põhiseaduses on äh, praegu äh, vaidlusalused punktid, mille osas selgust veel ei ole. sellisele vägivallale ei ole õigust õigustust, mida demonstrandid on pidanud kannatama ja taluma Iraagi julgeolekujõudude liikmed tulistavad, on rünnakud, rünnatud on ka meediaettevõtteid, rünnatud on neid, kes nendest rünnakutest peaksid tegelikult avalikkusele rääkima. Saddam, ameeriklaste sissetulek, siis Al-Qaeda, ISIS, riik on kannatanud väga palju seal on olnud pikalt sõda ja vähemused on võidelnud äh, Äh, pikki aastaid ja Iraagis on tõesti väga palju probleeme ja meie mm, Euroopa Liiduna peame äh, midagi ära tegema. ma olen pettunud, et meil ei ole resolutsiooni, aga ma loodan, et äh, me oleme siiski valmis vaatama, mis seal aset leiavad vähem kui mm, neljakümne kaheksa tunni pärast tulevad seal uued demonstratsioonid, aitäh! proua Neumann roheliste fraktsiooni nimel poolteist minutit. kallid kolleegid Iraagi äh, inimestel on õigus tänavale minna ja protesteerida, kuid sellele vaatamata üle saja neist on äh, tapetud, äh, tuhanded on haavad saanud ning ajakirjanikke rünnatakse. inimõiguste organisatsioonide sõnum on selge, ka Iraagi julgeolekuüksused olid need, kes tulistasid relvastamata protestantide, protesteerijate pihta ja järjest rohkem ja rohkem äh, mm, ähvardatakse aktiviste, neid pannakse vangi. Äh, mina selle parlamendi saadikuna olen mures, sellepärast et äh, kaks aastat on meil Euroopa Liidu nõuandemissioon olnud juba Iraagi siseministeeriumi juures. seal tegeletakse ka julgeolekuküsimustega ja personali on suurendatud ka selle missiooni puhul ja see missioon annab nõu nendele, kes viimastel nädalatel on vastutanud selle massilise vägivalla eest ja sellepärast ma tahaksin teilt, proua Topalainen, teada, milliseid järeldusi mm, e, e, Iraagis olev Euroopa Liidu missioon sellest katastroofist teeb Mm, kuidas on võimalik äh, ja kuidas me saame tagada äh, tsiviilisikute turvalisuse ja kuidas me saame tagada selle, et äh, ei rikuta enam inimõigusi, lugupeetud kolleegid, kätte on jõudnud aeg, et me ka täiskogul arutaksime seda, mis puudutab meie endi missioone välismaal, aitäh. Mariani, one minute. suur tänu, järgmisena härra Mariani tänan, president, Iraak on haavatud riik haavatud äh, sõdade poolt, kuid ka kahekümne, kahe tuhande kolmanda aasta Ameerika operatsiooni poolt äh, väidetud islamiriigi poolt, kes, kes äh, on mitmeid provintse allutanud. Ameerika Ühendriigid ja Türgi on tema suveräänsust rikkunud, ameeriklased asuvad Iraagis tuhanded Iraagist äh, välja viidud ühinesid nendega, Süüriast välja viidud ühinesid nendega. Iraagi valitsust on üritatud tugevdada, meeleavaldused oktoobris, samal ajal kui, samal ajal toimub Harbini palveränd, kus on, kus liiguvad tuhanded inimesed, see on loomulikult, seda tuleb loomulikult hukka mõista. usujuhid äh, nõuavad valitsuselt, et meeleavaldajate soo-, soove austataks ja arvestataks ühiskonna erinevate osadega. me mõistame hukka äh, mahasurumise, kuid aastal kaks tuhat kolm sekkusime mõtlemata tulevikule, mõtlemata äh, noortele, kuusteist aastat pärast lääneriikide sekkumist on Iraak hävitatud riik ja meil on siin suur osa vastutusest lasub meil. üheks minutiks proua Fotiga. tänan, president see on olnud ootuste aeg Iraagis pärast ISISe mahasurumist, vaatamata raskustele. ja nüüd väga laiad demonstratsioonid korruptsiooni, töötuse, äh, viletsate avalike teenuste vastu leiavad aset. valitsusepoolne reaktsioon oli võib-olla äh, äärmuslik, mille tulemusel oli väga palju äh, surmajuhtumeid ja samuti ka provokatsioone väidetavalt Iraani toetatud äh, relvastatud rühmitused olid selle taga, snaiprid katustelt tulistasid, mille tulemusel üha rohkem noori sai surma ja üle tuhande inimese sai haavata. me peame toetama tõsiselt peaminister Adel Abdul Mahdid, kuid me me peame samaaegselt nõudma vajalike meetmete rakendamist, et, et äh, vältida äh, selliste vägivaldsete rikkumiste toimumist. suur tänu. mul on sinise kaardi taotlus. Äh, me oleme praegu veel selles osas, kus kolleegid võtavad sõna fraktsioonide nimel, proua Fotiga võttis sõna ECR fraktsiooni nimel, seetõttu ma ei aktsepteeri praegu seda sinise kaardi küsimust. üheks minutiks proua Daly, kes võtab sõna äh, kuue fraktsiooni nimel. suur tänu, president. eelmisel aastal samal ajal me olime Iraagis kolm nädalat tagasi. noor mees, kes meid äh, seal vastu võttis, sai pihta tema sõber, kes oli üheksateistaastane, sai ta surma nende protestidega ja meie sõbrad Iirimaal ja Iraagi sõbrad ütlevad, et mitte keegi ei hooli nendest, üle saja inimese tapetud, tuhanded äh, äh haavatud ja pressis ühtegi rida seda võrreldes Hongkongiga. noored inimesed, kes otsivad lihtsaid lahendusi, vett, äh, äh, elektrit, töökohti ja ei saa seda, miks? kuna see USA ebaseaduslikust invasiooni pärand ja Iraak on ähm, ära, Iraak on ära lõigatud oma loodusvarades, see on kohutav olukord ja huvitav on see, et praegune valitsus, mis on USA meelepärane, on, on avatud Süüriale ja mina soovin uurimist, kes vastutab nende tulistamiste eest, minu arvates see olukord ei ole selge ja ma ei usu, et selles piirkonnas tegutsevad Aasiast pärit äh, provokaatorid. fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete meil härra Castaldo üheks minutiks. suur aitäh, lugupeetud president, need protestid, mis on šokeerinud Iraaki, on äh, äh, vähemusülesed ja mm, protestid on järjest intensiivsemaks muutunud, tahetakse poliitilise süsteemi muutumist ning reaktsioon on olnud õigustamatu ja brutaalne, üle saja inimese on hukkunud liigse jõu kasutamise tõttu, mm, lugupeetud kolleegid, väga oluline on Iraagi valitsusele saata selge sõnum, et nad peavad austama oma rahva inimõigusi Äh, mitte ainult iraaklased äh, ei äh,, äh, ei protesteeri riigiaparaadi vastu, ei ka Liib-, äh, Liibanonis, Boliivias ja mujal tehakse seda. Mm, ja äh, sageli sellega kaasnevad ebademokraatlikud meetmed, interneti sulgemine ja nii edasi Äh, riigisisesed pinged on hullemaks äh, muutunud äh, ja meie peame aitama vastuseid anda selles olukorras, aitäh Mister.... härra Ruiz de Vesa pooleteist minutiks. suur tänu, president. me teame kõik, et Iraak ei ole mitte ainult tsivilisatsiooni häll, vaid ka kahtlemata üks väheseid demokraatlikke projekte liberaalseid jõupingutusi eh, Lähis-Idas. sellisel põhjusel, arvestades seda projekti, see on ära teeninud igakülgse eh, toetuse, diplomaatilise ja Euroopa Liidu poolse toetusi. samas see, mis toimus paari viimase nädala jooksul, meie arvates on täiesti vastuvõetamatu. Eh, see tuleb hukka mõista Euroopa Liidu poolt. meil asub kohustus seda teha. üle saja viiekümne inimese said surma äh, politseikoolide läbi, kes tulistasid meeleavaldajate vastu, kes olid relvastamata, kes nõudsid äh, majanduslikke, sotsiaalseid parandusi riigis ja see tõesti näitab, et me peame kinni pidama äh, iraaklastele antud lubadustest ja täitma neid kohustusi, mis me oleme endale võtnud ning toetama iraaklasi nende võitluses härra Bausedias, kaks minutit. täna president. ma räägin hispaania keeles. ja tegelikult ma pöördun proua Mogherini poole. neli aastat Iraak oli pidevas frustratsioonitsükli kütkes ja Euroopa Liit aitas neil abi, aitas neil sellest välja tulla. me kuulsime, et tuhanded noored iraaklased läksid tänavatele, et protesteerida põhiliste teenuste puuduse, tööpuuduse vastu. kolleegid seda juba mainisid. Need on igati seaduslikud nõudmised, millele vastati äh, ajakirjanike kiusamisega, interneti väljasülitamisega, vägivallaga valitsuse poolt me peaksime ründama sellisele põhjendamatu vägivalla kasutamisele, kus oli sadu tapetuid ja tuhandeid haavatud. ohvrid peavad saama hüvitist ja need, kes olid selles süüdi äh,, tuleb vastutusele võtta, seda tuleb uurida ja välja selgitada mis on siis Iraagi põhilised probleemid, me teame, mis need probleemid on, korruptsioon, onupoja, onupojapoliitika, poliitiline süsteem, mis tegelikult süvendab neis äh, lõhet riigist. Euroopa Liit peaks pöörduma Iraagi valitsuse poole üleskutsega täita rahvusvaheliselt võetud kohustusi, tegema lõpu vägivallale ja peab meenutama valitsusele, et tal lasub kohustus tagada äh, inimeste vabadus, ühinemisvabadus ja ajakirjanduse vabadus. kolleegid, see on meie kohustus ja sellega me peaksimegi pöörduma Iraagi poole. proua Tavalieri, üks minut. suur aitäh, lugupeetud president Bagdadis ja teistes Iraagi linnades äh, toimub äh, tudengide ja noorte töötute äh, repressioon, nad on nädalate kaupa demonstreerinud korruptsiooni vastu ja Äh, väga paljud noored on ilma tulevikuta, ilma tööta, aga äh, äh, relvajõud tulistavad relvastamata tsiviilisikute pihta. riik on väga keerulises olukorras ja tegemist on justkui sõjaga kristlaste ja naiste olukord seal riigis on väga halb, paljudes Iraagi, paljudes Iraagi territooriumidel äh, tapetakse ja kristlasi äh, ning äh, Euroopa peab äh, sekkuma selleks, et tagada Iraagis inimõiguste austamine Äh, sest et vastasel korral me riskime sellega, et äh, järjest rohkem tuleb sisserändajaid Euroopa Liitu sealt piirkonnast, aitäh. Arsa, one minute. härra Arsa, täna president, alates oktoobrist iraaklased nõuavad ähm, paremaid avalikke teenuseid, lõppu korruptsioonile ja sellele vastati kuulidega äh, selle autoritaarse režiimi poolt eriüksused on tapnud vähemalt eh, sada viiskümmend inimest ja avanud tuhandeid. Iraagi ametivõimud peavad tegema lõpu sellele. meie Euroopa Liidus peame nõudma, et Bagdadis asuv valitsus kuulaks oma eh, elanike mured ja ohjaks julgeolekunõu. Eh, me peame tagama iraaklastele ka sõnavabaduse, millega kaasneb ka internetivaba kasutust Iraagi valitsus on kohustatud rahvusvahelise inimõiguste seaduse järgi tagada ka rahumeelse kogunemise õiguse ja ja võtma vastutusele need, kes on süüdi äh, selles kuritegevuses. me peame nõudma ka iraaklased kasutavad ka kollektiivseid, lõpetavad lõpu kollektiivsed ka karistusmeetmed inimeste vastu, kes äh, osalesid meeleavaldused, need on ebaseaduslikud ja nendega kaasneb oht, et puhkevad uued meeleavaldused Iraagis. härra Bartolo, poolteist minutit. suur aitäh, lugupeetud president, Bagdadis ja sellega piirnevates piirkondades on juba sajad inimesed hukkunud ja tuhanded on saanud haavata vägivallalaines, mis on juba mitmeid nädalaid hoidnud, hoidnud riiki oma kütkes aga see kõik ei ole tühjast kohast alguse saanud, tegemist on probleemidega, mis on alguse saanud raskest sotsiaalmajanduslikust olukorrast seal riigis ja riik püüab äh, saada välja sellest olukorrast, mis, äh, mis on tingitud olnud sõjast ja mis on ta äh, põlvili surunud. nüüd on noored Iraagi peamistes linnades tänavatele läinud ja see on olnud tingitud lokkavast korruptsioonist, mis takistab riigi kaasajastamist ja kõik see on seotud noorte väga kõrge tööpuuduse määraga Mm, ja ei ole piisavalt äh, esmavajalikke teenuseid elanikkonnale tava, tagatud ja see äh, on hea pinnas uuteks konfliktideks. Äh, inimeste õigus rahumeelsele protestile peab olema tagatud, tuleb tagada inimeste väljendusvabadus ja mm, tuleb tagada ka see, et eriüksused austaksid inimõigusi ja inimelusid. Euroopa Liit peab hukkamust mis tahes vägivallavormi me peame äh, jätkama tööd selle nimel, et äh, saavutada poliitiline stabiilsus, majanduslik ja äh, sotsiaalne stabiilsus nii Iraagis kui seal piirkonnas laiemalt, aitäh! sellega on kõnelejate nimekiri lõppenud ja nüüd järgneb vaba mikrofoni voor. härra Tšugudaru. doamnă președintă trebuie să recunosc că sunt revoltat și îngrozit. suur tänu, Äh, ma tahan öelda, et ma olen täiesti ehmunud, ma olen väga pahane, sest ma ei suutnud ette kujutada, et et kasutatakse sellist barbaarsust ja vägivaldsust kahekümne esimesel sajandil. mina töötan äh, äh kiirabiarstina ja kui ma näen sellist vägivalda kasutatavate inimeste vastu, kes ei suuda ennast kaitsta, tekib mul küsimus, milline saatanlik äh, äh meele äh, mõte seda mõelda, kes, inimesed on jäetud ilma sõnavabadusest, kõigi nende inimeste poolt, eh, kelle sõnavabadustes trambitakse jalge alla kahekümne esimesel sajandil, kuid vaadakem paremale ja vasakule, Euroopa Liidu sisse ja väljapoole, sest see olukord eh, on paljudes maailma nurkades äh, Äh, kordunud ja võib-olla me peaksime kõik mõtlema selle peale, kuidas koostada kava äh, reageerimaks sellistele olukordadele, et sellised kohutavad teod enam ei korduks. ma olen äh, väga pahane ähm, ja ma pöör-, pöördun teie poole leida ühine lahendus, et sellised asjad enam ei korduks. järgmine kõneleja tänan äh, äh, uurimiskomisjoni tulemused on selged vastutus viimaste meeleavaldused üle saja neljakümne inimese surmas lasub julgeolekujõududel. selliste eriüksuste brutaalne käitumine on hukkamõistetav igasugustes olukorras. kui inimesi pekstakse, tapetakse selle asemel, et neid kaitsta see tähendab seda, et demokraatia on ohtu seatud. loomulikult USA-ga kaasnes väga palju probleeme, kuid me lootsime, et Iraak satub paremasse olukorda. kui aga äh, reageering sellistele protestidele on tulistamine, siis, siis näitab selgelt, et demokraatia Euroopas eh,, Iraagis on taandumas eh,. Iraagi julgeolekujõud tuleb hukka mõista Eh, ja väga paljud eh, parlamendiliikmed keelduvad seda tunnistamast. proua Ward. president. president, tuhanded meeleavaldajad, enamikus noored, on demonstreerinud Iraagi vastu korruptsiooni, töötuse vastu, nõudes eh, vastutustundlikku juhtimist ja paremaid avalikke teenuseid Nende vastu seisid Iraagi julgeolekujõud, kes kasutasid ülemäärast surmavat jõudu, tappes rohkem kui sada inimest ja haavades üle nelja tuhande. selleks on vaja läbipaistvat uurimist ja äh, vastutusele võtmine nende tapmiste ja inimõiguste rikkumiste eest. ametivõimud peavad koheselt vabastama kõik äh, protestijad, kellel ei ole esitatud seaduslikke äh, süüdistusi kriminaalkuritegusid äh, Need on kasutanud oma õigust osaleda rahumeelsetes protestiaktsioonides ja äh, meedia mahasurumine ja mahasurumine ei saa enam jätkuda me peame meenutama Iraagi valitsusele, et tal lasub kohustus vastavalt rahvusvahelisele õigusele kaitsta rahumeelse kogunemise vabadust ja sõnavabadust. suur tänu, härra Pools Uh, Iraak is... Iraak on uh, murtud riik ja ei ole üllatav, et inimesed on tänavatele tulnud, ei ole üllatav, et uh, valitsus on üsna kasutu. see kahju, mida sellele riigile on tehtud, Iraagile on tehtud, kas me oleme midagi nii hullu viimase kolmekümne aasta jooksul üldse näinud? see on täiesti uskumatu ja kahjuks Euroopa riigid ei ole ka siin süütukesed, jah, loomulikult ameeriklased on äh, peasüüdlased siin olnud, jah, loomulikult siin oli äh, põhjus ressurssides ja režiimi muutuses, aga see, kuidas see kõik on mõju, mõjutanud äh, inimesi, kui laastav see on olnud, seal on üle miljoni inimese tapetud äh, ja praegu, kui seal kedagi tapetakse, siis see ei ole enam äh, nii oluline, vaadake, kui palju saadikuid siin praegusel hetkel on. Nad ei ole huvitatud inimeste aitamisest, pigem nende pommitamisest. väga raske on lääne võimudel aidata mingisugust äh, riiki ilma teda ressurssidest tühjendamata. sellega on vaba mikrofoni äh, vooru sõnavõtjate nimekiri ammendunud ja nüüd saab sõna Äh, proua Tuppurainen, kes võtab sõna Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja nimel, palun. suur aitäh, austatud president, ma pean ütlema, et see arvamuste vahetus oli vägagi kasulik ja väga ajakohane. ma tahaksin siinkohal tänada kõiki saadikuid äh, ettepanekute ja kommentaaride ning äh, soovituste eest.